chers collègues je vous demande de prendre hakakem siis nüüd pihta, võtke palun istet, sest et me oleks pidanud alustama juba kümme minutit tagasi. kõigepealt päevakorrapunktist number üksteist, proua McIntyre'i raport läheb arutlusele homme hommikul pärast päevakorrapunkti number kakskümmend kaks ja mitte siis täna päevakorrapunktis number üksteist ja päevakorrapunkt number kaheksateist härra Hauiti raport läheb häälet-, läheb hääletusele üheksandal detsembril. nii et me arutame seda siis täna, aga me ei hääleta selle üle. kas teil on punkt, kommentaare päevakorra kohta? sel juhul mitte, tundub, et mitte ja sel juhul on see muudetud kohale heaks kiidetud. nüüd juhataja teadaanded, neid oleks mul kuus, esiteks see puudutab tegemist on OSHA workshopiga nimega Safer and Healthier Work at Any Age. see toimub Euroopa Parlamendis teisel detsembril esmaspäeval kella poole neljast kella poole seitsmeni. ja kutsun teid üles ka sellel osalema ja seda siis arvukalt ma vabandan tõlkide eest, et ma siin ühelt keelelt teisele niimoodi üle lähen. ma tean, et tõlgid seda vihkavad, aga kuna meie dokumendid on teinekord inglise keeles, siis nii on lihtsalt lihtsam edasi. üheksandal jaanuaril kaks tuhat neliteist toimub meie komisjoni erakorraline koosolek, palun pange see endale graafikusse kirja nii et siis neljapäeval, üheksandal jaanuaril hommikupoole. kolmas infopunkt Euroopa Parlamendi nädal kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. sellel nädalal tuuakse kokku Euroopa Parlamendi saadikud ja Rahvusparlamendi saadikud, räägitakse nii Euroopa poolaastast kui ka artikli kolmteist ellu. vabandust nii et see nädal on siis, tuleneb otseselt Euroopa poolaastat ja teiselt poolt artiklist kolmteist. ja sel aastal jõuab, leiab see aset siis kahekümnendast kahekümne teise jaanuarini. esialgne programm saadetakse järgmistel päevadel parlamendisaadikutele ja niipea, kui on kokku lepitud Kreeka parlamendiga, vastavalt siis sellele, mis kellegi pädevuses täpselt on, nagu see on defineeritud artiklis kolmteist. parlamentidevaheliste komisjonide kohtumine eh, toimub samuti selle raames, ühelt poolt arvest-, arutatakse siis äh, sotsiaalset mõõdet majandusliidus ning teiselt poolt vaadatakse läbi noorte tagatis ning samuti Euroopa Sotsiaalfond. Neid teemasid arutatakse siis äh, sama äh, laiema teema all, mis puudutab siis äh, ma-, Euroopa majanduskasvu kava iga-aastast läbivaatamist parlamentide vaheline kohtumine toimub siis kolmapäeval, kahekümnendal jaanuaril hommikupoole, nii et jällegi palun pange see endale graafikusse kirja ja tulge sinna ka arvukalt kohale. edasi, neljas infopunkt. me leppisime koordinaatorite koosolekutel koordinaatoritega kokku selles, et pärast kohtumist volinik Andoriga, mis puutub sotsiaalpartnerite vaheliste kokkulepete järgimise aval-, otsustasime siis avaldada pressiteate, see jagati koordinaatoritele laiali, kolm parlamendifraktsiooni aga olid vastu selle pressiteate väljasaatmisele, mis on vastuolus selle otsusega, mille nad ise koordinaatorite kohtumisel vastu olid võtnud. nii, siis ma teen ettepaneku seada äh, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks täna õhtuks ja siis on võimalik kõigil oma arvamust avaldada, mitte lihtsalt äh, ümber lükata koordinaatorite koosoleku otsust, millega ju nähti ette selle pressiteate väljasaatmine ja ma teen teile siis ka kokkuvõtva dokumendi selle kohta ja saadan koordinaatorite laiali ja heaks tuleb see kiita homme hommikul. viies infopunkt, tõlget. tõlge oli ühel koosolekul, kuid seda ei kasutatud, see oli siis prantsuse-inglise tõlge. see oli härra Howitti raporti koosolek raporti teemaline koosolek. härra Bullani seal koosolekul kohal ei viibinud ja sellepärast tõlget vaja ei läinud je note que plusieurs de ces ma saan aru, et mitmed nendest infopunktist tegelikult puudutavad hoopiski Rahvaparteid ja esindatud on Rahvaparteis ainult ühe inimesega, nii et eks see jõuab siis ka teistele kohale. nüüd kuues infopunkt. meie koosolekud kantakse üle ka veebis. ja kõik materjal on internetis ka olemas. juhataja teadaanded on seega läbi võetud ja Lähme siis nüüd edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, tahaksingi kohe anda sõna meie raportöörile härra Hauitile, et vaadata läbi nii muudatusettepanekud kui ka kompromissmuudatusettepanekud, mida on neli. nii et see on tema äh, arvamus juurikomisjoni raportile, see puudutab siis mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamist suurte äriühingute ja kontsernide poolt. härra raportöör, teil on sõna, palun. suur aitäh, proua esimees, ma tahaksin kõigile sissejuhatusena meelde tuletada, et tegemist on väga olulise direktiiviga, mille alas tööd juhib volinik härra Barnes, seda toetavad kõik, sellel on väga laialdane toetus, sealhulgas ka ärivaldkonnas. ja seda ka äh, erinevad grupid siin Brüsselis, kes esindavad viite-kuute tuhandet eri ettevõtet, The World Business Council for Sustainable Management samuti on üks äh, juhtivamaid selles valdkonnas ja ka nemad toetavad seda ja sinna kuuluvad ka suured väljapaistvad ettevõtted ja kõik nad põhimõtteliselt toetavad seda õigusakti, millega on välja tulnud härra Barnier tegemist on paremtsentristliku volinikuga ja mitte vasakpoolse volinikuga. tegelikult viimase kümne aasta jooksul oleme me kolm korda juba töötanud välja raporteid, kus me oleme kutsunud üles just nimelt sarnase õigusakti väljatöötamiseks ja alati oleme me jõudnud kompromissideni, ei ole suuri poliitilisi äh, vastuolusid olnud meie komisjoni sees, nii et ma arvan, et me suudame sel korral käituda samamoodi ühtlasi ma arvan, et ilmselt teil ei ole vaja siin lisada mingisuguseid lisateavitamisnõudeid ettevõtetele, äriühingutele, vaid pigem tuleks jätkusuutlikkust puudutavad küsimused juba võtta sisse olemasolevasse aruandlusse probleeme siin loomulikult on, näiteks kas komisjon peaks töötama välja ka juhiseid, mina seda ideed toetab või kas me peaksime siis selgemalt väljendama ka jõustumise koha pealt või jätkama, jätma siis selle otsustada ikkagi liikmesriikidele. siin on mõned küsimused, mis kompromiss muudatusettepanekutes sees ei ole, nii et siis komisjon peab selle üle otsustama. nüüd kompromiss, muudatusettepanekud töötasime välja kahel eh, erikoosolekul eelmisel nädalal ja siis ka eri äh,, eraldi koosolekul härra Bulaaniga ma tema sõnal, nimel siin sõnu, sõna ei võta. nii et me kohtusime veel samal õhtul siis ilma tõlketa ja äh, edasiminek oli päris hea, nii et ka tema tegi endast kõik endast oleneva. nii, kuidas siis nüüd need kompromissmuudatusettepanekud siin struktureeritud on? esiteks oleme tahtnud jääda võimalikult lähedale sellele, mida, mille härra Barnier välja käis, nii et mitte siin minna ei ühes ega teises suunas liiga kaugele. kuid ometigi siin on mõningad põhimõttelised punktid, mis liiguksid siis ka Rahvapartei soovide suunas ja mis võimaldavad ka neil toetada kompromissmuudatuse ettepanekuid. siin on ka mõned ALDE muudatusettepanekud. proua Saia muudatusettepanek ja härra Bulani muudatusettepanek, mis puudutab sotsiaalse mõõtmega investeeringuid. minu arvates on äh, oleme me siit üksteisest valesti aru saanud. äriühingud ise on öö, meilt selliseid nõudeid tahtnud. mõned kolleegid on tahtnud selle sätte siit välja võtta ja tegelikult lõppkokkuvõttes on selline asi ju Taani õigusloomes nii ehk naa juba olemas, üheksakümmend kuus protsenti ettevõttest tegelikult neid nõudeid ka järgivad. nii et täida nõudeid ja selgita, see on see põhimõte, comply and explain. ja ma paluksin kolleegidel mõista seda, et see konsensus, mille me oleme suutnud saavutada selle direktiivi ümber, on just nimelt, tugineb just nimelt sellel samal lähenemisel ja tegelikult need muudatusettepanekud, mis äh, nüüd tahavad muuta selle süsteemi vabatahtlikuks, tegelikult muudavad selle hoopiski vähem atraktiivseks ettevõtetele, nii endiselt see compliant explain süsteem. sama põhimõtet oleme me järginud tegelikult ka ühes minu varasemas raportis ja ka teistes küsimustes siinsamas Euroopa Parlamendis. nüüd üks olulisemaid küsimusi on kohaldamisala kui suur peab siis see ettevõte olema, kui suur peab olema tema personali hulk või käive selleks, et neid nõudeid, need nõuded kohalduksid? härra Barnier on selle nõude tõstnud võrreldes, võrreldes praeguse majandusaruandluse reeglitega ja see tuleneb mõjuhinnangust, mille töötas välja komisjon ühelt poolt parempoolsed nõuavad meilt äh, seda, et äh, seda äh, suurust veelgi tõsta, nii et põhimõtteliselt oleks vähem ettevõtteid, kes peaksid neid nõudeid täitma. minu arvates on tegemist siin täiesti klassikalise juhtumiga, mille puhul me peaksime jääma komisjoni esialgse ettepaneku juurde ja küllap juri komisjon ka seda ideed toetab. nii et nii peaksimegi siis toimima. ja kui me suudame selle läbi suruda, siis äh, tegelikult terve hulk muudatusettepanekuid langevad ära, nagu näiteks kolmkümmend kuus, seitsekümmend kuus, seitsekümmend kaheksa ja ka teised. ma tahaksin ALDE kolleegidele öelda aga järgmist. nüüd selle asemel, et siin rääkida netokäibest äh, ja rääkida siis pigem aastakäibest, siis selle osas ma olen valmis olema paindlik, kui sellest on abi konsensuse saavutamisele proua Regneriga arutasime me eh, riigipõhiseid eh, maksuraporteid. sotsiaaldemokraadid eh, seda toetaksid, et oleks sellised riigipõhjased läbipaistvad maksuaruanded. minul tekib küsimus, samal ajal aga kas selles konkreetses direktiivis sellest kasu oleks? kui komisjon nii soovib, siis loomulikult ma seda ka toetan, aga tekib lihtsalt küsimus, et kas me ei peaks selle küsimusega tegelema kuskil eraldi, mitte siin direktiivis. kolm aastat on seda juba ette valmistatud ja mõjuhinnang on ka tehtud, nii et see on lihtsalt selle puhune, sellekohane argument. nüüd härra äh, Manni siin küll hetkel kohal ei ole, kuid härra Bulaniga ja Rahvaparteiga me rääkisime sellest, äh, nii et äh, tema muudatusettepanekud lähevad ikkagi vähe kau-, väga kaugele, üritavad siit teksti ära kustutada, ma olen rääkinud ka variraportööridega sellest ja tahaksin öelda äh, härra Mannile, härra äh, Manni äh, sõnul järgmist, nimelt Saksamaal suhtutakse väga kriitiliselt nendesse ettepanekutesse. Business Europe ja härra Baldassare siin arutades seda põhi, peamist küsimust põhikomisjonis, siis on teinud täpselt sama. nii et minu ettepanek Rahvaparteile ja Toomas Mannile oleks järgmine, ma toetan kokkulepet hääletuse osas Rahvapartei ja sotside vahel, nii et meie võiksime toetada siis muudatusettepanekuid, mis loovad erandi VKE-dele, jah, miks ka mitte, üheksateist ja kakskümmend seitse on need, aga samal ajal peaks tema siis tagasi võtma need muudatusettepanekud, mis võtavad tagasi siit väga olulisi osasid, võtavad, kustutavad ära väga olulisi osasid tekstideks, näiteks seitseteist, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa ja ka teised. ja samuti kolmkümmend kaheksa peaks ka ära langema, mis puudutab kohaldamisala ma toetan härra Puulani muudatusettepanekuid, muuhulgas number, number kahtekümmend kuut, mis puudutab sotsiaalset investeerimist. nüüd ALDE kolleegidega toimus meil väga kasulik mõttevahetus, tahaksin lihtsalt öelda, et seal, kus ta on lisanud sõnastuse where relevant ehk kus see on asjasse puutuv igal juhul, kui me kompromissmuudatusettepanekute osas kokku lepime, siis äh, number kahekümne, number viie, kolmekümne kuue, kolmekümne seitsme ja kolmekümne kaheksa tuleb tagasi võtta, samuti seitsekümmend kuus, seitsekümmend kaheksa, mis puudutavad kohaldamisala ja ka number seitsekümmend üheksa esimesel, esimene pool, mis on äh, sotside muudatusettepanek see puudutab samuti kohaldamisala, langeks samuti ära, nii et ma paluksin, et ALDE mõtleks järele, kas nad võiksid ära võtta siin muudatusettepaneku nelikümmend kolm, mis puudutab mitmekesistamist ja äh, see edasi viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, seitsekümmend üks, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, mis tahavad ära kustutada selle comply or explain äh, põhimõte kui see comply or explain välja võtta, siis äh, see tähendab seda, et lihtsalt kõik on kohustatud nõudeid täitma, nii et vaevalt, et see nüüd teie eesmärk küll oli. ja ma ei saa üleüldse aru, härra De Baga äh, muudatusettepanekust number kuuskümmend seitse, kus ta tahab erandit äh, kustutada. minu arvates on see erand küll siin väga mõistlik ettevõtetele, kes nii ehk naa juba järgivad rahvusvahelisi ja Euroopa Liidu nõudeid nüüd edasi tarneahela või nii-öelda väärtusahela küsimus, väga väheseid inimesi üleüldse tegelevad äh, korporatsioonide vastutuse küsimusega. väidetakse, et äh, ees, et kõige äh, suuremad probleemid on siis ikkagi ettevõtete peakorterites. me oleme näinud, et on toimunud keskkonnakatastroofe, samuti on diskrimineerimisjuhtumeid, samuti inimõiguste rikkumisi ja peaaegu alati tegelikult need asjad leiavad aset hoopiski tarneahelas kuskil allal, allpool. ja kui nüüd tarneahel siit direktiivist täielikult välja võtta või see väärtusahel siit välja võtta, siis äh, see ei ole ilmselt äh, vastuvõetav laiemalt. samal ajal me ju teame, et kui ettevõte äkki hakkaks nüüd vastutama sajaprotsendiliselt kõige selle eest, mida, milline iganes äh, link on tema tarneahelas teinud, siis see oleks ka täiesti vastuvõetamatu, nii et me oleme leidnud siin ju täiesti mõistliku lahenduse. ettevõtted peavad tegema riskihinnangu, vaatama, milline ta mõju on ja tegema siis kõik vajalikku selleks, et see probleem ka lahendada sellega on nõus nii äh, rahvusvahelised kaubanduskojad kui ka Business Europe ja ka teised olulised organisatsioonid, nii et selline lähenemine peaks jääma sisse ka siia teksti ja ma olen sellekohase sõnastusettepaneku ka teinud. aga ALDE kolleegidega, kellega ma reedel kohtusin, rääkides tundus, et nad veel täiesti veendunud selles ei ole ja nad põhimõtteliselt toetaksid äh, kompromissettepanekut, kui selle sõnastuse osas leiaks aset eraldi hääletus, kuigi mina nendega nõus ei ole, siis on neil õigus seda nõuda täiesti olemas ja eks me siis sekretäriaadiga sellega ära korraldame, aga ma loodan, et nüüd, kuna meil on rohkem aega üheksanda detsembrini, siis me suudame ikkagi siin vahepeal kokku leppida, sest et ma lõppkokkuvõttes ikkagi tahaksin, et seda kompromissi saaks toetada ka ALDE härra Bullani, see sõnastus tundub üsnagi rõõmustavat nii et ma loodan, et äh, kolleeg Debagaga jõuame samamoodi kokkuleppele. ma vabandan, proua esimees, et nii pikalt räägin, aga siin on tegemist ju nelja kompromissettepanekuga väga olulise küsimuse osas, nii et ma loodan, et äh, tänu sellele me astume siis positiivse konstruktiivse sammu edasi. suur aitäh, härra raportöör, aga jah, kahjuks paljud äh, neist, keda te mainisite, siin täna kohal ei viibi aga ma loodan, et need, kes kohal on, saavad aidata. Need, eh, neid eh, edasi liikudes selles suunas, kuhu te tahate, keda kohal ei ole. aga kõigepealt härra Philip de Backer ja siis Jean Lambert. Philip de Backer ja siis Evelyn Raigner jah, suur aitäh ja aitäh samuti raportöörile raske töö eest, kuid samuti väga pikkade selgituste eest jah, tõesti Strasbourgis oli väga viljakad arutelud ja me saavutasime edusamme kompromiss eh, muudatusettepanekute osas ning ka muude teemade osas, eh, mida raportöör oma sissejuhatavas sõnavõtus mainis. tegemist on päris keeruka ja isegi eh, emotsionaalse küsimusega, palju muudatusettepanekuid on tehtud ja väga keerukas on kompromissideni jõua, eriti võttes arvesse, et muudatusettepanekuid on nii parem kui vasakpoole ja tuleb jõuda nii kaugele, et kõik saaksid lõpuks nõustuda kompromissidega alustuseks esimene teema, mis puudutab eh, siis compliant explain küsimust. ma usun, et see, mis te ütlesite, on igati põhjendatud. jah, kui me nõuame ettevõtetelt kas täita või selgitada, siis tuleks vaadata, eh, miks, kui nad täitnud ei ole nõudeid, miks nad seda teinud ei ole. nii et ma arvan, et siin selles küsimuses saame tõesti edu saavutada ning eh, jätame siis kohustuslikkuse ja muud aspektid kõrvale. aga ma üritan oma fraktsioonis igastahes jällegi jõuda hea kompromissini ja leida õige sõnastuse. minu liberaalidest kolleegid on samuti reguleerimisala kohta teinud muudatusettepaneku, tahtnud piiratumat reguleerimisala, aga raportina ma tean, ka osad tahavad jällegi laiendada reguleerimisala. seega kõige olulisem asi äh, on see, et reguleerimisalas me tooksime ära, millised ettevõtted ikkagi selle määruse alla jäävad. ma arvan, et on äh, mõttekas suurettevõtted kaasata, aga kas ka kõige väiksemad tuleks kaasata, võib-olla oleks siin ka võimalik kompromissini jõuda. ning siis viimased kaks märkust. esimene neist puudutab kompromissi C. siin on meile lisatud Äh, etniline päritolu ja muu, disability, racial or ethnic origin. ma ei tea, kas äh, see on ettevõtte seisukohalt realistlik. muidugi on võimalik üldine lähemine välja töötada selle kohta, kuidas ettevõtted tulevad toime puuetega inimestega või aruteluga, mis puudutab rassi või etnose küsimusi, aga kui inimesed tööle võetakse, siis ei saa ju eh, ettevõtted neilt küsida selliste eh, aspektide kohta. võib-olla ka sõnastuses me peaksime natukene ümber vaatama ja laiemalt lähenema sellele küsimusele, aga muidugi, kui me raportit küsime selle kohta, siis tuleb üle kontrollida kas mitmekesisus on tagatud ja kui, ja tuleks vaadata ka, kuidas nad ta-, saavad seda tagada, kui nad neid küsimusi küsida ei saa. see on selline tehniline märkus ja viimane märkus, ma usun, et see on meie jaoks ka oluline asi, kui mitte just võtmetähtsusega. ja see puudutab väärtusahela lisamist ja arutelu selle kohta. see arutelu aset leidis juba variraportöörite kohtumisel meie ütlesime, et meie fraktsiooni jaoks on väga keerukas selle ettepanekuga nõustuda, sellepärast et praegusel kujul me räägime täielikust väärtusahelist, ma arvan, et see ei ole see lahendus, mida me tahame saada. võib-olla toon nüüd küll kummalise näite, aga kui me vaatame nüüd pastakat, siis te näete, või äh, harilikku pliiatsit, siis selle otsas on väike kummist asjandus. kas te tõesti tahate et ettevõte äh, oleks vastutav kõige eest, ka selle mm, pliiatsi ja, ja kustukummi eest, mis seal otsas on. ma arvan, et väärtusahela äh, puhul oleks väga keerukas seda tõestada. Äh, isegi kui me nõuame ainult mõistlikku hoolikust. ma ei usu, et see oleks õigeks lahenduseks siin. ma arvan, et meie jaoks on tõesti keerukas selle küsimusega nõustuda, arutasime seda eelmisel nädalal ka variraportööride koosolekul, üritasime kolleege veenda, aga ma usun, et minu fraktsiooni jaoks on see jah raske küsimus ja võib-olla raportöör saab ka siin midagi teha. ma usun, et äh, hääletuse korraldamine siin oleks õige samm, aga jah, palun, kas mu kolleegid saaksid sellega ka arvestada, ma usun, et me oleme peaaegu juba äh, finišisse jõudmas, oleme edu saavutanud, meil olid alguses väga erinevad arvamused, aga paljudes asjades oleme ühele meelele jõudnud. raportil mainisime paljusid muidki küsimusi, aga ma arvan, et me oleme koostööd teinud väga heas avatud vaimus ja loodetavasti jätkub see niimoodi ka järgnevatel päevadel ja nädalatel ja loodetavasti jõuame väga üldise laia kokkuleppeni. suur aitäh! suur aitäh! tundub, et kõik on äh, siin äh, väga halvad harjumused omaks võtnud, äh, kuigi nüüd me samas vaimus jätkame, siis me oma ajakohast küll kinni ei suuda pidada. tegemist on arvamusraportiga ja võib-olla me peaksime siiski mõistliku sõnavõtu aja juurde jääma. ma ei ütle seda selleks, et teid kuidagi tsenseerida, aga üritan kuidagi ajaga siin toime tulla, see on ka minu rolliks. Evelyn Regner või kas või võib-olla härra Ööri asendab raportööri, ei, teda ei ole, teda ka ei asenda ning siis äh, Evelyn Regner ja Sari Essai seejärel. aitäh e-, esimees, ma arvan, et äh, teil ei ole põhjust minuga pahandada, ma saan teha väga lühidalt. Richard Howitt ütles juba väga põhjalikult äh, kõik ära ja ma saan seda ainult toetada. lisaksin ainult veel nii palju. see raport on praktiliselt väga oluline praktilisele majanduselule, ma olen kohtunud ettevõtetega üsna palju ja ma arvan, et on oluline, et komisjon annaks äh, väga äh, põhjaliku arvamuse selle teema kohta. minu muudatusettepanekute kohta ütleksin nii palju, et minu jaoks oli väga oluline, et tuua või vähendada nende äh, töövõtjate arvu, kelle kohta tuleb raport esitada ja seda sel põhjusel, et kui me vaatame täiskogu istungeid ja me räägime, äh, kui me rääkisime tehastes Bangladeshis, mis äh, põlesid maha ja rääkisime ja me näeme, kuidas ettevõtted ei võta vastutust. ning Richard Howard on ju mitte ainult äh, sellel ametiajal, vaid ka juba varem tulnud välja raportitega, millest on näha, et me, et siin tuleb võtta suurem vastutus. ja mitte ainult siis, kui tegemist on väga suurte ettevõtetega. ma olen valmis oma muudatusettepanekute puhul äh, veidi järgi andma, aga ma arvan, et äh, on oluline, et siin toodaks välja äh, töövõtjate arv, et lihtsalt oleks see kõik läbipaistvam. ja et oleks näha, kui palju ettevõtjad, ettevõtted vastutust võtavad. nii palju siis minu muudatusettepanekute kohta, mis puudutab ähm, äh, makse. ja rõhutaksin veel kord, et minu meelest on see tegemist hea raportiga, aitäh. suur aitäh, lugupeetud äh, eesistuja, ka mina tahaksin tänada härra Howitit väga hea tehtud töö eest. ja mul on ka paar küsimust, mida tahaksin mainida, sellepärast et ma usun, et Rahvapartei ja paljud äh, ka Rahvapartei liikmetest ei ole läbipaistvuspõhimõtte vastu Eh, me nõustume täielikult, eh, eh, nõustume sellega, ma usun, et jah, aruandlus võiks olla heaks vahendiks ettevõtetele, kui ettevõtted ütlevad, et meie tooted on siberid ja neid toodetakse niimoodi, siis see oleks tõesti hea tahte märgiks. aga kui me Äh, mitte finantsinfot nõuame, siis me peame tagama, et tegemist on millegagi, mida saab ka kontrollida, sellepärast et kui siin me nõuame, et iga-aastases raportis need ettevõtted äh, peaksid ütlema, kuidas nad inimõigustest kinni peavad, äh, korruptsioonivastasus jah, aga inimõigused ja no muud sellised töötajatega seotud küsimused, nagu ka Aldevari raport ütles, kuidas seda saab kontrollida, kuidas audiitorid, kes seda peavad, neid raporteid iga-aastaselt kontrollima peavad, kuidas nad äh, saavad äh, tagada, et tõesti need ettevõtted näiteks inimõigustest äh, kinni peavad tootmisel? millised on siis need kriteeriumid? sellepärast, et paljudes riikides meil on taolised auditi seadused, et kui miski juba iga-aastases raportis sees on, siis seda peaks saama ka kontrollida ning kui sõnastuses me ütleme, kui võimalik, siis võiks see auditist välja jääda, sellepärast et me ei saa ju nõuda, et auditit koostataks selliste küsimuste kohta, mida auditeerida ei saa. ma olen kindel, et sellised auditiettevõtted ei soovi asju raportisse panna, mida nad kontrollida ei saa. Nad võivad ainult ütelda, jah, me loodame, et see ettevõte tõesti midagi selles valdkonnas teeb või siis näiteks inimõigustest ka kinni peab, aga kui nad seda kontrollida ei saa, siis oleks tõesti tegemist väga kummalise olukorraga. minu teine märkus on tegelikult samuti vägagi seotud sellega, kui me kirjeldame ka peamisi riske, siis auditit tehes ei äh, arvata, et miski võiks niimoodi olla. asjas ollakse kindlad või mitte ja kui ei olda, siis selle kohta ei öeldagi mitte midagi. nii et ma arvan, et ainult selline kontrollivõtu info, mida saab ka eh, läbi vaadata, peaks selles raportis sees olema. ma usun, et me suudame ka sõnastuse välja töötada, millega me saaksime sellest probleemist ümber. see võiks olla Põhjariikides tõesti tõsiseks eh, raskuseks, sellepärast et meil on väga konkreetsed seadused eh, selle kohta, mis iga-aastases raportis sees peab olema. ja veel üks asi. VKE-d, ma usun, et loodan, et me endiselt ütlesite, et et äh, need on äh, komisjoni näitajad ning äh, põhinevad uuringul, aga siin räägitakse viiesajast töötajast, see on päris suur arv. aga kui me räägime kahekümnest miljonist eurost, käib, käibest nelikümmend miljonit siis see ei ole niivõrd kõrge näitaja ja minu kolleegid äh, tunnevad Rahvaparteis muret selle üle, kas see oleks lisakoormuseks VKE-de jaoks või mitte. kui oleks endiselt võimalik kompromissini sinna jõuda, aga ütlesite äh, ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, et olete valmis töötama selle nimel, et VKE-dele lisakoormust ei tekitada. ma olen veendunud, et VKE-d on ka alati väga tahtlikud, soovivad headest uudistest rääkida oma tooteahelaga seoses ja kindlasti nad on valmis sellest kõigest rääkima. Need, need olid kaks sellist küsimust, mis minule muret valmistasid, loodetavasti saate arvestada sellega. jah, hästi, kas komisjon soovib veel äh, sõna võtta? aga kui saate lühidalt teha, siis. jah, suur aitäh. teen hästi lühidalt, jah. tahaksin meelde tuletada tahaksin äh, tõesti äh, tänada teid nende töö, selle töö eest, mis te raportiga olete teinud ning äh, näen, et ka liigute õiges suunas. ma ei ole üldse üllatunud, et alguses oli suuri lahkarvamusi, aga ma arvan, et nüüd liiguvad asjad õiges suunas. võib-olla paar kommentaari tehniliste aspektide kohta millest ehk võiks olla abi reguleerimisala. meie tahtsime tasakaalustatud olukorda, me oleme Eh, paika pannud töötajate arvu. võtmenäiteks info avaldamisel äh,, raporteerimisel on olnud see, kui suur on käive bilansi lehedel. aga tahaksin toonitada, et aruandluskohustus seisneb selles, et kui ettevõttel ei ole viitesadat töötajat siis mingeid aruandluskohustusi üldse ei ole. parameetrid on niimoodi välja töötatud, et ettevõttel on vaja kõigepealt täita äh, töötajate arvu nõue ja seejärel ülejäänud kaks nõuet. kui esimest ei täideta, siis äh, sellisel juhul äh, ei ole üldse mingisugust aruandluskohustust. meie leidsime, et sellisel juhul viiesaja töötaja läbi Eh, tähendab seda, et ettevõtted, eh, mida see puudutab, oleks ligikaudu kaheksateist tuhat. kahe tuhande viiesaja töötaja läbi oleks kahesaja viiekümne töötaja nõue oleks viinud neljakümne viie tuhande eh, ettevõtteni. ma ka varustamisahela küsimus, see ei olnud komisjoni ettepanekus. me küll kaudselt viitame sellele, räägime korruptsioonist, inimõigust, keskkonnast. nii palju praegu selle kohta, aitäh. suur aitäh, härra raportöör. jah, teen hästi lühidalt ma loodan, et komisjoni selgitus rahustab ka härra, proua Saiet ning proua De Bakkerit. jällegi kord, kordaksin üle, et meil on siin kaks muudatusettepanekut, kus on väga selged erandid äh, väikestele ettevõtetele. kui te tahate selle veel selgemalt välja tuua, siis palun väga. ma loodan, et see rahustas teid. ning äh, mitmekesisuse kirjeldamine ma olen täiesti avatud aruteludele, ilmselgelt ma ettepanekut toetan, aga kui siin on probleem, siis äh, me saame ka kompromissini minna. minu meelest on igati võimalik ettevõtetel positiivsed poliitikad ellu viia selleks, et julgustada erinevate töötajate töölevõtmist. näiteks puue, puute puhul oleks lihtne, aga jah, ma olen täiesti veendunud, et me suudame siin kokkuleppeni jõuda. ning väärtusahel. härra Tbakker ja proua Essaia mõlemad rääkisid sellest. seda arutelu kuulub väga suur hulk ettevõtetest ja kõik nad ütlevad põhimõtteliselt nad toetavad seda, ma arvan, et see on ikkagi oluline sõnum nende jaoks ma olen ütelnud härra äh, Tbakkerile või olen ütelnud seda ettevõtjatele, et palun teh-, tehke ettepanek sõnastuse kohta, kui see tuleb teie poolt, siis see äh, kasuks ja kutsun üles veel äh, neid seda tegema. nii et ma olen päris valmis siin edasi töötama ja lõpetuseks eraldi hääletus selle sõnastusele, ma sain aru, on teie jaoks ka oluline, jah? nii et sellisel juhul siis äh, ka tema fraktsiooni äh, arvamus läheb äh, sisse. proua Regner. meil on aruandlusdirektiiv ning needsamad nõuded nagu finants- ja mittefinantsküsimuste aruandluses, jah aga te mõistate kindlasti, et ma üritan jõuda kompromissini mõlemad osapooled lepitada. proua Saiale veel. kaks muudatusettepanekut. integreeritud raport, see tõepoolest äh, on minu jaoks problemaatiline, sellepärast väga paljud ettevõtted ütlevad, et nad ei taha eraldi aruandeid, vaid nad tahavad integreeritult seda teha ja tõesti paluks, et te selle järgi mõtleks. nii ka veel auditikomisjon vastas selle kohta, aga ma usun, et auditit tehes ettevõte vaatab ka, mis on tehtud. ma ei usu, et siin võiks midagi, mingi probleem tekkida. kõigil on ju tahet sellega tegeleda ning Prantsusmaa üks auditiettevõte tegeleb ka sellega, nii et siin on jah, väga palju juba ära tehtud. ma usun, et härra Barnier on tulnud välja päris hea kompromissiga suur aitäh äh, toetusest! suur aitäh, äh, lugupeetud raportöör ja tuletan meelde, et kompromisside hääletamise puhul siis hääletame kõigepealt äh, maha tõmbamise ettepanekut, nii et kui fraktsioonid tahavad oma kompromissid läbi suruda, siis ei tohiks kustutamise ettepanekuid hääletada, mitte nii, nagu viimasel hääletusvoorul juhtus ja muuhulgas, äh, kallis raportöör, ei ole eraldi hääletust kompromissi osas. kompromiss on kompromiss. niisiis. ning äh, hääletame siis homme, nii et äh, õigusasjade komisjon saaks meie ettepanekud kaasata oma hääletusse, mis leiab aset seitsmeteistkümnendal detsembril. nüüd selle punktiga oleme lõpetanud ning annan sõna Juta Steinbrückile, neljas punkt ning tema tutvustab kompromissmuudatusettepanekuid omalgatusliku raporti osas, mis puudutab eh, tööjärelevalvet. Eh, tõhus tööjärelevalve kui strateegia töötingimuste parandamiseks Euroopas. palun, raportöör, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. veel mõni minut tagasi olin ma veendunud, et meil õnnestub koostada hea raport, mis vastab legaalselt töötavate ettevõtjate ja ka töövõtjate, tööandjate huvides. ja täna hommikul toimus meil viimane kohtumine variraportööridega. me arutasime väga intensiivselt kompromisse muudatusettepanekuid ja ma tõesti võtsin, tulin väga palju vastu kõigile fraktsioonidele, aga see ei olnud mitte kõigile vastu võetud, sellepärast tahaksin veel kord rõhutada, et ma ei taha sugugi sekkuda liikmesriikide pädevustesse ja loomulikult ka mitte kahjustada ettevõtteid, vaid küsimus on just selles, et tugevdada ettevõtteid ja liikmesriike. nii et sellepärast kutsun teid veel kord üles, et täna me veel kindlasti peame arutelusid ja me ei peaks jätma kasutada, kasutamata ühtegi võimalust jõuda ühise seisukohani komisjonis, et me saaksime ka äh, saata selge signaali, et me ei taha Euroopas illegaalseid tegevusi ja Äh, mingit äh, reeglite kuritarvitamist, nii et me peame tõesti püüdlema siin kompromissi poole. see raport on väga vajalik. me teame, et äh, niinimetatud must töö, töötamine üha kasvab Euroopas, maksudest kõrvale hiilimine ja üha rohkem töövõtjaid töötavad väga ebakindlates tingimustes ja seda eelkõige siis, kui tegemist on rändtöötajatega, neid kasutatakse ära, nad töötavad all töövõtjatena ja me peame, saame seda olukorda parandada ainult Euroopa tasandil. ma olen suhelnud mitmete liikmesriikide esindajatega, on väga äh, keeruline liikmesriigina jälgida ettevõtete andmeid läbi kuue, seitsme, kaheksa tarneahela lüli ja me külastasime ka või, või rääkisime ka kolleegidega Flamonvilli, mis on väga tüüpiline näide. ja see on on ka võimalus riiulifirmade paljastamiseks liikmesriikides. mitmetes suurtes fraktsioonides on siin tugevaid vastuväiteid, mis puudutab sotsiaalpartnerite kaastamist. ka siin tahaksin rõhutada, et mõnedes liikmesriikides on tegemist kehtiva õigusega, me ei saa seda lihtsalt eirata. ja meil on siin juba olnud arutelusid selle üle, et ka sotsiaalpartneritel, muuhulgas ametiühingutel on see huvi, et ettevõtetel läheks hästi, et ähm, töökohad jääksid alles ja muidugi ka peetaks kinni kehtivast äh, õigusest. ma ei mõista sugugi, miks on nii suuri probleeme selle raportiga, sest ähm, mitmes kohas tuuakse välja ka sotsiaalpartnerite kaasamine, mis on reaalsus paljudes liikmesriikides. ma leian, et seda raportit võiks veel tugevdada, oleks võimalik väljenda tugev, hea raport. tundub, et me peame veel pidama läbirääkimisi veel homseni ja siis näeme, kas tegemist on ainult tühjade sõnadega, kui liikmesriigid äh, püüavad makse paremini koguda ja kas tegelikkuses on kas tegelikkuses ka püütakse töövõtjaid, töövõtjaid kaitsta, me püüame võidelda töövõtjate ekspluateerimise vastu ja sellepärast on oluline, et parlament ka esineks ühise tugeva seisukohaga homme. Euh, sõna keegi rohkem soovinud ei ole? härra härra Ööri. meie variraportöör viibib paraku hetkel välismaal parlamendi missiooni raames ja mina ise tema nimel sõna võtta ei saa, nii et mina räägin iseenda nimel, kui lubate. jah, ma olen vaadanud need kompromissmuudatusettepanekud viimases versioonis läbi, aga minul on siin tõsiseid probleeme mõnede nende ettepanekutega. kõigepealt hakkame siis algusest peale. kompromissmuudatusettepanek F, siin see äh, osa, mis mulle problemaatiline on, on just see lõpuosa ja miks nii? siin räägitakse kollektiivsetest õigustest ja ka kollektiivsetest kaebustest. miks see problemaatiline on? nimelt eh, seda küsimust on käsitletud väga erinevalt paljudes riikides juba pikka aega seda näevad väga erinevalt nii tööandjate liidud kui ka ametiühingud. kas nad siis esindavad kõiki oma liikmeid või ainult neid liikmeid, kes neile nende esindamiseks selge mandaadi annavad, nii et siin on siis mõningad küsimused, mis tõstatuvad nii et me ei saa seda panna siia kirja kui selget ootust, kuna liikmesriigiti on süsteemid lihtsalt väga erinevad. nii et siin tuleks väljenduda nüansirikkamalt. nüüd edasi kompromiss muudatusettepanek G ekspost registreerimine, kuidas see siis nüüd praktikas välja peaks nägema, et hiljem hakata inimesi registreerima? ja milline on see informatsioon, mille siis tööandja peaks kas enne või pärast Tööinspektsioonile edastama? edasi kompromiss I, see on veelgi problemaatilisem siin räägitakse sellest, et töötajate esindaja peab öö, samuti, tema peab olema kaasatud Tööinspektsiooni öö, tegevusse. ei, sugugi mitte, Tööinspektsioon on ju võimuorgan ja tema otsustab ja eksisteerib kõrgemal tööandjatest ja ka töötajatest nii et äh, nüüd nõuda seda, et töötajad või tööandjad osaleksid Tööinspektsiooni töös, siis viiks see olukorra äh, või teeks olukorra selliseks, et äh, et see ei oleks meile enam vastuvõetav. nüüd võib juhtuda ju, et samal ajal on inimene siis nii kohtualune kui kohtunik ja sellist olukorda ju lubada ei saa. ja ei saa ju ka eeldada seda, et inimesed oleks iseenda tegevuse suhtes objektiivsed. edasi, mis puutub miinimumpalka ja võrdse töö eest võrdne tasu põhimõttesse, loomulikult see on ju väärtus, mida me, mille osas me võime siis ju nõus olla või ka mitte nõus olla, me oleme seda ikka ja jälle siin äh, arutanud näiteks, mida teha turufaktoriga. tööinspektsioon ei saa aga teha mingisuguseid ettekirjutusi palganumbrite osas. tööinspektsioon tegeleb sellega, kas lepingutingimustest peetakse kinni, kas õigusaktidest peetakse kinni, kuid nüüd nõuda Tööinspektsioonilt seda, et nad hakkaks uurima ka töölepinguid, mis on sõlmitud äh, eraisikute vahel, siis äh, sellise asjaga küll nõus olla ei saa. edasi, muudatusettepanek ka, see avab ukse väga suurele valdkonnale, erasektorile või vabandust, täiesti mm, inimeste eraelule tuleb hakata siis sel-, kindlaks määrama seda, et kas äh, töötajad on võrdsed või mitte ja siin ikkagi lähme me juba liiga-liiga kaugele. tuleks leida mõistlikum lahendus. edasi kompromiss L. millised on siin minu suuremad raskused? kõigepealt siin räägitakse inimestest, kelle siin räägitakse fiktiivsetest FIE-dest. me oleme seda teemat siin pikalt arutanud, muuhulgas näiteks tööaja direktiivi raames. nüüd, kui siin on sotsiaalses mõttes töötaja või kui ta on siis FIE selles mõttes, et äh, ta töötab lihtsalt ise, iseseisvalt või kas ta on FIE siis õigusloome mõttes, ühesõnaga raske on seda kõike siin defineerida. ja nüüd hakata siin mingisuguseid nõudeid seadma juba Tööinspektsioonile FIE definitsiooni osas, samal ajal kui meie ise ei ole isegi võimelised kokku leppima, kes FIE täpselt on, siis äh, see küll ei lähe edasi kompromiss, ettepanek M. siin räägitakse tööinspektsioonidest või pädevatest asutustest, see käib aga siseriikliku pädevuse alla. ja räägitakse ka rändest. nii nii ehk naa on ju riikide otsustada see, mida teha sisserändajate osas ja Tööinspektsioonil ei ole selles valdkonnas küll absoluutselt mingisugust rolli mängida. kompromissmuudatusettepanek N, siin on jällegi mul sarnane probleem. ja siin tõstatub ka teine üldisemat laadi küsimus. me sellest juba ka rääkisime nimelt äh, lähedatud töötajate direktiivi raames. kui kasu-, panna siin kas või üks lisapunkt või üks lisakoma, siis võib juhtuda, et nii äh, kaubitsejad kui ka sisserändajad, kui kõik satuvad justkui sama kategooria alla, aga tegemist on täiesti erinevate inimestega, nii et ei tohiks juhtuda, et kõik siin segamini aetakse edasi. kompromissmuudatusettepanek O, jällegi problemaatiline millist koolitust või väljaõpet siin just nimelt silmas peetakse? sisserännanud töötajad, lähetatud töötajad, nemad ei käi ju otseselt Euroopa Liidu pädevuse alla, vaid see on ikkagi iga liikmesriigi enda otsustada. olenevalt sellest, millises olukorras inimene on, otsustatakse ka, millist väljaõpet või koolitust talle pakkuda edasi äh, kompromissmuudatusettepanek Z. jällegi on tegemist liikmesriikide pädevusvaldkonnaga ja siin ei saa äh, tööinspektsiooni osas panna paika üle-euroopalisi miinimumnõudeid. edasi, kompromissmuudatusettepanek EE, e. mulle jääb teinekord mulje, et siin kogu aeg sotsiaalsest dumpingust rääkides kaldume me ise justkui juba ksenofoobiasse. siin on vaja ikkagi tagada tasakaal, sest et vastasel juhul võivad sellel olla väga tõsised tagajärjed hoolimata kõigest peaks minu arvates leidma siin lahenduse, mis võimaldaks meil edasi liikuda. siin on probleeme liikmesriikide pädevusega, kuid ometigi on siin võimalusi ka lahenduse leidmiseks. tuleks kasutada parimaid tavasid, neid omavahel jagada. ja nii saaks me korralikult analüüsida ka seda, mis juba mujal olemas on nii et kõigepealt siis probleemid defineerida, see on samuti positiivne samm, aga siin seada mingeid selgeid ootusi Euroopa Liidule valdkondades, milles Euroopa Liit pädev ei ole, ei ole küll kuigi mõistlik samm. ma tänan, ma tahaksin kahes punktis siin siiski öeldut juba täiendada kaks fraktsiooni, ma saan aru, et on vastu Euroopa sotsiaalkindlustuskaardi ideele, mis oleks siis äh, rändavad töötajad või sisserännanud töötajad, ehk siis äh, selleks, et lihtsustada tööinspektorite tööd. ma ei mõista seda, et üleüldse keegi saaks sellise asja vastu olla, sellepärast et me varem ju oleme selle poolt olnud seda siis ähm, kutsekvalifikatsioonide äh, tunnustamise direktiivis, nii et mind üllatab see, et me nüüd sellega nõustuda ei saa. tundub, et ka roheliste muudatusettepanekutes oli sellega probleeme, aga ma ei saa aru, miks. et kui varem siseturukomisjonis oli ikkagi suur või laialdane konsensus selles küsimuses ja ka nõukogu põhimõtteliselt on sellega nõus, et luua selline justkui kutsekaart, millega ühest riigist teise liikuda, siis ja me suutsime selles osas kokku leppida kutsekvalifikatsioonide direktiivi all, siis mit, miks mitte siin? ja see ju võimaldaks äh, luua ka sellise eliit äh, eliitjõu justkui siin Euroopa Liidus, kes saaks siis äh, liikuda ühest kohast teise ja vaadata, milline või sekkuda just nimelt seal, kus vaja on. ja see ei võta tegelikult kohalikelt tööinspektsioonidelt mitte midagi ju ära. proua raportöör, palun. jah, mulle tundub see arutelu kohati väga ideoloogiline ja siin ei võeta niivõrd arvesse reaalsust, mis Euroopas praegu valitseb. töövõtjate lähetamine, nende vaba liikumine kõigis Euroopa ja nende võimalus kõigis Euroopa liikmesriikides töötada, see on äh, see on neil olemas, aga me teame, et see võib kaasa tuua probleeme, kui liikmesriikides on teatud õiguslikke lünki või kus äh, ei ole piisavalt äh, hästi personaliga varustatud äh, haldusüksused, ametiasutused, see võib kõik tekitada probleeme ja nagu ka oma raportis välja tõin, siis eh, see tähendab, et meie liikmesriigid, eh, neil jääb saamata miljoneid eurosid sissetulekut, eriti just need liikmesriigid, kus on nii majanduslikke kui sotsiaalseid probleeme hetkel ja selle asemel, et tõsta makse ettevõtetele ja eh, töövõtjatele, võiks pigem neile anda võimaluse võidelda illegaalse tööga. ja ma arvan, et äh, ka siin selles suhtes on konsensus äh, meil, et äh, on üha rohkem selliseid töösuhteid, mis on peaaegu võrrelduvad juba inimkaubandusega ja on ka mitmeid uuringuid välja tulnud, et sellise ebaseadusliku töösuhetega tuleb võidelda ja muidugi ainult äh, siis, kui on tõesti tegemist kuritarvitamisega, mitte nüüd seaduslike töösuhete puhul, ka mitmed äh, tööandjate äh, ühendused on sellega nõus. mis puudutab kollektiivset nõudeõigust, siis me koos Rahvaparteiga jõudsime ju ka üksmeelele, et äh, me oleme selle poolt, nii et ma ei saa aru, milles äh, nüüd probleem seisneb. nüüd äh, ametiühingud, suur osa kuritarvitamisjuhtumeid. Need paljastasid, on paljastanud just ametiühingud ja see on ju ka meie huvides, et kaitsta kõiki Euroopa kodanikke kuritarvitamise eest ja nende eest, kes ei täida seadusi. lisaks mitmetes liikmesriikides on meil sotsiaalpartnereid, kes on kaasatud või kes ise viivad läbi järelevalvet töösuhete üle, see on juba praegu reaalsus ja peame seda ka raportis silmas pidama. näiteks Saksamaal tegeleb just äh, üks ametiühing puhtalt sellega, äh, ebaseaduslike töösuhetega, nii et ma ei näe siin probleeme. edasi. siin on äh, võetud sõnastada sõnastus arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tööstandardeid ja ma ka olin, võtsin nendega ka ühendust äh, selles suhtes, nii et see sõnastus, mis siin on, see on täiesti levinud ja tavapärane. mis puudutab ähm, mis puudutab fiktiivseid füüsilisi, äh, füüsilisest isikust ettevõtjaid, siis hea meelega ka arutan teiega veel, milline peaks olema see definitsioon, millisel puhul on tegemist füüsilisest isikust ettevõtjaga. nüüd, et töö inspektsioonid vajavad koolitusi Euroopa tasandil, seda oleme ka neilt endil kuulnud ja seda on meile ka öelnud tööandjate esindajad. ma loodan, et me suudame täna veel leida lahendusi neile küsimustele. kui Rahvapartei ei toeta seda raportit, siis Te olete siin ju maha tõmmanud väga paljud sätted, ka väga olulised sätted, nii et ma saan sellest ainult järeldada, et teie meelest on praegune olukord vastuvõetav ja teie meelest ei ole vaja midagi parandada ja kui te nii arvate, siis kahjustate te sellega nii tööandjaid kui töövõtjaid Euroopas. Monsieur Rumi, vous avez déjà parlé Te tegelikult juba rääkisite korra ja nüüd raportöör võttis juba asja kokku. kui te võtate sõna lühidalt, siis ma seda luban. aga enamasti asjad meil siin nii ei käi, palun. kas on juureviidakut šokent? jah, aitäh, ma teen tõepoolest väga lühidalt, toon lihtsalt konkreetse näite illustreerimaks seda, millest ma rääkisin ma vabandan, kui te nüüd jälle hakkate uuesti seda arutelu pidama, siis äh, ei. kui teil on mingeid lisaargumente, siis äh, võite need raportöörile edastada ka pärast meie koosolekut, aga rohkem ma teile hetkel sõna ei anna. nüüd äh, hääletus selle raporti üle leiab aset homme ja ma loodan, et vahepeal jõuate te veel teiste kompromissideni. nüüd edasi viies päevakorrapunkt. selleks on härra Martin Kastleri arvamuse arutelu. tegemist on siis ebaseaduslikult sisse rännanud naise, naistega Euroopa Liidus ja see on naiste õiguste komisjoni raport ja me täna siis räägime nüüd kompromissmuudatusettepanekust, mida on meil viis. raportööri tundub, et ei ole saalis. jah Alors le PPE étant totalement absent de cette réunion. nüüd äh, Rahvaparteid ei ole täna peaaegu üleüldse esindatud. Äh, neid on siin vaid äh, kaks või kolm, kes ei saa ka kõiki asendada, nii et eks nad siis ise korraldavad oma tööd ja lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ja annan sõna jällegi proua Juta Steinruckile selleks, et vaadata läbi muudatusettepanekud ja kompromissmuudatusettepanekud mille, mis tuleb teha siis äh, IMCO raportisse. ja millest me siis räägime? tegemist on raportiga Euroopa Liidu e-kaubanduse arengut toetava ühtse pakiveoturu kohta ja räägime siis muudatusettepanekust, vabandust, päevakorrapunktist number viis edasi siis, kui Rahvapartei on vahepeal lahenduse leidnud, nii et äh, päevakorrapunkt number kuus, nüüd on võimalus äh, sõna võtta raportööril ja tutvustada muudatusettepanekuid ja ka viite kompromissi. suur tänu, proua esimees, kakskümmend viis muudatusettepanekut on meile tulnud ja me praegu veel koostame kompromisse kuid praeguse tagasiside põhjal olen kindel, et leiame ühise seisukoha, me veel töötame välja üksikasju. üks kompromiss, mis puudutab töö ja puhkeaegu. see peab siis kehtima juhtide olemdelde staatusest ja teine kompromiss tegeleb just elektroonilise või e-kaubanduse arengu toetamisse on äärmiselt oluline kasvav turg ja see oli ka variraportööridele väga oluline. nõustume sellega, aga me peame siin ka silmas pidama seda, millised on mõjud töötingimustele ja et oleksid sellegipärast tagatud korralikud töösuhted. oluline on ka väljaõpe, ümberõpe, äh, üksikasjad ka, mis puudutab äh, tehnilisi rakendusi nagu GPS ja võttes arvesse ka seda, et mahud üha kasvavad ja see on siis äh, nii ettevõtetele kui ka töövõtjatele oluline, et nende koormust vähendada ja siin ka oluline kaasata sotsiaalpartnereid ja et tariifilepinguid lep lepingutest peetaks kinni liikmesriikides ja oluline oli meile ka viide pikaajalistele mõjudele, mis on ebakindlatel töötingimustel liikmesriikides. siin peab alati tagama, et, et sotsiaalsed tingimused ei halveneks. nüüd töö võtjad, millel, kellel on samasugused teadmised ja samasugune kvalifikatsioon, peavad saama ka ühesugust tasu samas töökohas. me oleme põhimõtteliselt rahul, kui jõuame siin kompromissini nendes küsimustes. suur tänu variraportööridele hea koostöö eest. meil oli väga tihe ajakava ja sellepärast tõesti väga hea, et saime nii head koostööd teha. suur tänu tõesti! Merci. suur aitäh. variraportööridest ei ole kedagi kohal. tundub, et päevakorrapunkt, tegelikult me oleme nii ikka ajakavast maas, nii et midagi siin era-, eriti muuta ei ole ka vaja, tundub, et järelikult on siis arutelu läbi, sest et kõik on nõus, nii et hääletame siis selle üle homme. nüüd härra Kastler peaks siis teel olema, nii et äh, ootame siis veel natukene, kui see proua Essayale ka sobib ja jõuame sedasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde. annan sõna Adam Kosale, et tutvustada kompromissmuudatusettepanekuid, mis ta on töötanud välja juurikomisjonile. ja see on algatusraport Euroopa Komisjoni seitsmes ja kaheksas ühtekuuluvuspoliitika eduaruanne ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta strateegiline aruanne programmide rakendamise kohta ajavahemikus kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. härra raportöör, teil on sõna, et tutvustada kolme kompromissmuudatusettepanekut, mis on siin välja töötatud, palun. köszönöm a szót, elnök asszony. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid ma tahaksin nüüd tutvustada nüüd neid kompromissmuudatusettepanekuid tahaksin teha ka väikese paranduse, tegelikult on neid ikkagi neli. tegelikult on siin siis jah, neid number kolm pluss veel üks muudatusettepanek. eelmisel nädalal toimus kohtumine variraportööridega see oli väga positiivne. ja siis rääkisimegi nendest kolmest või siis pigem neljast kompromissmuudatusettepanekust. Need kolm-neli muudatusettepanekut hõlmavad kahtekümmet äh, muudatusettepanekut, mis on öö, äh, meieni jõudnud sotsidelt, Aldelt, Rohelistelt ja siin kompromissides on sees kõik olulised aspektid parlamendisaadikutele. kõik fraktsioonid on jõudnud kokkuleppele kompromissmuudatusettepaneku B osas, seda teksti võiks siis natukene veel kohendada, aga põhimõtteliselt on neli suurt parlamendifraktsiooni selles osas kokkuleppele jõudnud ja sama käib ka kompromissmuudatusettepaneku C kohta. nüüd kompromissmuudatusettepanek D, see on uus. see asendab muudatusettepanekut number neliteist me juba varem hoiatasime selle eest, et ei tohi siin nüüd nimetada riike, sest et see nii ehk naa süvendab juba olemasolevat siin lahkeli Põhja- ja Lõuna-Euroopa riikide vahel. nii et äh, meie kompromissmuudatusettepanek käsitleb seda probleemi paremini kui see esialgne muudatusettepanek. ma loodan, et kompromissmuudatusettepanekute läbi oleme me jõudnud tekstini, mis on kõigile vastuvõetav ja mis paneb rõhu just nimelt tööhõivele, seda rohkem kui arvamuse esialgses ettepanekus. suur aitäh ja proua Papadopoulou! aitäh, esimees! me tõesti tervitame väga seda raportit ja härra Fusa ettepanekuid. eelmise nädala Strasbourgis suutsime jõuda ka üksmeelele paljude kompromissettepanekute puhul, mis puudutab näiteks noorte garandiid ja Euroopa Sotsiaalfondi olulisust ja selle, eriti selle olulisust, mis puudutab äh, noorte äh, õpingute jätkamist ja seda, kui oluline see on eriti kriisi ajal ja et on ka oluline keskenduda eelkõige üksikvanematega peredele, äh, suur, suurperedele, ja ähm, marginaliseeritud gruppidele ning vanematele inimestele. meie muudatusettepanekud keskenduvad eelkõige konkreetsetele meetmetele, majanduskasvu äh, loomisele ja jätkusuutlike töökohtade loomisele, sest me leiame, et äh, paljud kasinusmeetmed äh, mõnedes riikides ja me tõesti soovime, et neid riike siin ka miidetakse, sest me leiame, et siin on tõesti erinevus Põhja- ja Kesk-Euroopa ja, ja Lõuna-Euroopa riikide vahel, aga et mitmed fraktsioonid seda ei soovinud, siis otsustasime kompromissina mitte nimetada konkreetseid riike, kuid siiski rääkida olemasolevast äh, lõhest Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel samuti on oluline tugevdada kohalikku ettevõtlust, et võidelda praeguse tööpuuduse ja sotsiaalse, sotsiaalsete probleemidega. ja tõime ka välja, et tuleb teha suuremaid kulutusi, et luua töökohti ja tugevdada marginaalseid rühmi äh, ning kaasata kõik ühiskonda. mul oleks hea meel, kui siit toodaks veidi tugevamalt välja, et äh, kasinusmeetmed toovad endaga kaasa väga halbu tagajärgi, mis puudutab sotsiaalküsimusi ja mõnedes riikides, eelkõige Lõuna-Euroopas, me, meil ei õnnestunud seda siia sisse tuua, aga loodame, et teises raportis saame seda tugevamalt rõhutada, aitäh! suur aitäh! kas on veel sõnavõtusoove? ei ole. härra Kosa, kas teil on? Äh, Elisabeth Schröter, palun um, ja ganz kurz ähm, wir haben jah teen lühidalt meil oli siin äh, sõnastused kompromissettepanekutes mis on meie jaoks ähm, üpris problemaatilised, kuid põhimõtteliselt välja arvatud äh, kompromiss C, kus ei ole veel päris äh, selge, kas saame seda toetada, sest seal ei ole arvesse võetud meie äh, soove see välja arvatud, saame me kompromissettepanekuid toetada. C puhul peame seda veel arutama fraktsioonis, kas saame toetada, kuid kõiki teisi saan kohe öelda, et toetame. okei okay., est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention siis...? kas sõnavõtusoove on, kui ei, siis saab sõna raportöör, palun. köszönöm újra a szót. Akkor a... Suur aitäh. võtan teatavaks äh, roheliste reservi, reservatsiooni ja ootan ka kompromissettepaneku proua Papadopolu. ka mina olen üritanud kompromisse välja töötada, mis rahuldaksid kõikide saadikute soove. meil on tegemist mitteõigusloomelise tekstiga ning eh, regikomisjon on selle ka algust teinud ja meie sooviks oli juhtida tähelepanu neile valdkondadele, kus Euroopa Komisjon ja hiljem siis ka parlament saaksid sekkuda. Need on sellised valdkonnad, millele nad peavad koguma tähelepanu pöörama selleks, et tekkivatest raskustest üle saada. nii et tegemist on mitteõigusloomelise raportiga, mis väga harva mingi konkreetse ettepanekuna jõuab aga asi on selles, et me tahame juhtida kõikide tähelepanu tekkinud probleemile. tahaksin ütelda, et komisjon, kes oma arvamuse koostab, koostab sellise, millega saab siis ka äh, pädev komisjon nõustuda, aitäh. suurepärane, siis sellega me lõpetasime nüüd seitsmenda punkti. ning hääletamine leiab aset koos raporti küsimustes homme. härra Kassler on nüüd ka kohale jõudnud. küll neljakümne minutilise hilinemisega nüüd viies päevakorrapunkt. ja ma annan sõna talle selleks, et ta saaks tutvustada viit muudatusettepanekut, mis on tema äh, ettepanekule tehtud. tegemist on omaalgatusliku raportiga naiste komisjoni jaoks ja see puudutab ebaseaduslikku sisserännanud naisi Euroopa Liidus. palun, raportöör. suur tänu, proua esimees. kõigepealt suur tänu kõigile variraportööridele ma arvan, et oleme teinud head koostööd ja mis puudutab ebaseaduslikke naismigrante, siis äh, saame siin esitada arvamuse, mida ei ole häbi esitada. me suutsime ka leida kompromisse peaaegu kõigis äh, küsimustes on üks valdkond, kus on probleeme, ütlen seda ka täiesti ausalt ja avameelselt, sest ma arvan, et äh, selle raporti kontekstis on väga oluline välja tuua, et et siin on olulised ka teema, mis puudutavad lapsi ja rasedaid naisi ja sellega seoses on siin kompromissettepanekuid, mida ma ei saa toetada ja mida ma suulise muudatusettepanekuna esitan teisiti, see läbi läheks ja et see arvamus saaks läbi minna. ja seal, kus ma ei ole samal arvamusel, siis Ähm, saab vabalt hääletada, aga ma siiski tahan välja öelda selle, et ma ei ole sellega nõus, aga ma arvan, et põhimõtteliselt me suudame siin leida kompromissi ja arvan, et see arvamus mõjub positiivselt ka äh, naiste võrdõiguslikkuse komisjonile. proua Jaak Ansaari. ja kiitoksia yhteistyöstä Martin Kastleri. aitäh ja koostöö härra Kastleriga oli, äh, oli meeldiv, aga äh, on siiski üllatav, et te nüüd ütlete, et üks olulised kompromissettepanekuid, te seda ei saa tegelikult äh, toetada. ma saan aru, et jutt on siin veel sündimata lastest, kelle kaitse oleneb sellest, et ka rasedaid naisi kaitstaks ja see kompromiss on siin punaseks jooneks äh, sest rasedate naiste kaitse läbi saame ka äh, lapsi kaitsta. ma arvan, et see on oluline punkt, sest kui vaadata, millised äh, inimrühmad Euroopas on kõige keerukamas olukorras, siis need ongi ebaseaduslikud naismigrandid ja sellepärast on oluline et ka nem-, nemad saaksid äh, tervishoiusüsteemi äh, võimalusi kasutada, et äh, nad saaksid haridust, et nad saaksid iseseisvalt elada. Neid ei tohi kohelda kui orje, aga see on tänapäeval paljuski reaalsus ja see on suureks häbiks Euroopale. aga muus osas tänan teid koostööst, veel üks märkus nüüd äh, tõlke kohta siin on äh, tõlgitud seda pidevalt kui illegal migrants, aga tegelikult ei ole ju siin või siis ebaseaduslikud migrandid, tegelikult äh, ei ole siin ju tegemist ebaseaduslike inimestega, vaid isikutega, kellel ei ole, kellel ei ole dokumente, nii et undocumented peaks siin olema. Parfait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention euh, väga hea, kas on veel sõnavõtusoove, kui ei ole, siis härra Käsklur, kas tahate sõna veel? usun, et kahepoolselt siis võib-olla lahendate need küsimused. ja siis selle punktiga oleme lõpetanud ja hääletame homme, homsel hääletusel. kaheksas punkt õigusasjade komisjoni äh, raportit puudutab see. Prantsuse keeles on siin juttu õigusloome kvaliteedist ja tulemuslikkusest, saavutused ja järgmised sammused, sammud. tegemist on komisjoni algatusega. nagu te teate, esimeste konverentsil lepiti kokku, et iga parlamentaarne komisjon, keda see ettepanekute nimekiri, mis on kaasatud äh, Refiti teatisesse ja mis on teisest oktoobrist kaks tuhat kolmteist, puudutab siis kõik need komisjonid ka omalt poolt äh, koostaksid arvamuse õiguskaitsekomisjoni äh, jaoks meil on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg samuti kokku esitati tähtajaks üheksateist muudatusettepanekut, neli ECR-i poolt, kus tegelikult ei räägita konkreetselt õigusasjade komisjoni tekstist, üks tehti roheliste poolt ja sama probleem kui eelmise juhtumi puhul, ehk siis ei räägita õigusasjade komisjoni arvamusest ning neliteist muudatusettepanekut Regneri poolt, eh, mis eh, johtuvad komisjoni arvamusest, resolutsiooni eelnõust, vabandust. kui ma nüüd vaatan õigusasjade komisjoni raportit, mille koostas härra Zayat Karim, raportöör siis ma arvan, et on äärmiselt oluline, et meie komisjoni häält ka kuulda võetaks, sellepärast et nagu te teate, komisjoni teatis on väga karm nendes valdkondades, mis puudutab meie pädevust, mitte ainult selles osas, mis puudutab sotsiaalpartnerite vaheliste kokkulepetega mittearvestamist, nagu me nägime ka eelmisel nädalal, vaid samuti lihaseluustikuhaiguste puhul, mida me oleme pikalt oodanud. ECR on teinud ka tea, terve rea muudatusettepanekuid, mis võiksid olla problemaatilised, esimene neist number neliteist, kus käsitletakse tööaja direktiivi kui väga keerukad, paindumatud ja keerukalt kohaldatavat direktiivi VKE-de jaoks. võttes arvesse siin komisjonis minevikus tehtud tööd, oleks võib-olla keeruline seda seisukohta toetada. muuhulgas proua McIntyre oma muudatusettepanekus üheksateist nõuab, et sotsiaalpartnerid ise viiksid läbi mõjuhinnangu. ma ei tea, kas me saame seda nõuda siin dokumendis, sellepärast et see annaks uue keerukama mõõtme sotsiaalsete partnerite suhetele ja ma ei tea, kas me nii kaugele saame minna aga nüüd alustaksin sellega arutelu ja esmalt saab sõna Evelyn Regner. kas on veel sõnavõtusoove? ei. Tšabaööri äh, ja Elizabeth Schröter. jah. Need kolm sõnavõttu siis Evelyn Regner, palun. suur tänu, proua esimees. siin on juttu millestki väga põhimõttelisest ja sellepärast tahaksin puudutada juba toodud ettepanekuid, nimelt üks kontseptsioon pannakse siin küsimuse alla, nimelt see ja nüüd pean natukene kaugemale tagasi minema, see, mida Jacques Delors omal ajal väga edukalt äh, propageeris ja ka toetas, et see kasutusele võetaks, nimelt see süsteem, et sotsiaalpartnerid lepingute kaudu, mida äh, siis äh, peavad läbirääkimissektori üleselt ja neid toetatakse selle juures, et ka seadus annab äh, neile toetuse selleks ja ka selles raportis, mis puudutab Refiti, küll just ei purustata seda süsteemi, kuid siiski seatakse kahtluse alla ja sellepärast äh, peaks, äh, peaksime meie ka oma panuse andma äh, selle, sellesse arutellu. on näiteks, näiteks äh, kui võtame juuksurite äh, äh, sektori lepingu, mis, mis võiks arvata, et see puudutab ainult ühte sektorit, aga seda, see puudutab ka mitmeid teisi valdkondi. võetakse näitena mis puudutab sotsiaalset äh, dialoogi ja äh, sektori ülest koostööd ja sellega seoses on väga oluline äh, ka selle vastu sõna võtta. nüüd, kui räägida muudatusettepanekust, siis Refit ei tohiks õõnestada ähm, tarbijakaitset, keskkonnakaitset, tööohutust äh, siin ei ole küsimust selles, et äh, ettevõtted äh, olukorda peaks äh, hõlbustama, aga see ei tohiks toimuda töövõtjate tervise ja töötingimuste arvelt ja see on väga oluline siin välja tuua. sotsiaalpartnerid ise on oma sõlmitud lepingutega võimelised andma suure panuse Euroopa õigusesse ja sellepärast äh, see ettepanek ähm, ECR-i poolt vaba või äh, sõltumatu mõjuanalüüsi äh, suhtes, me peame olema selle vastu, sest see õnnestab kogu Euroopa sotsiaalsüsteemi, nii et me peame püüdma tugevdada sotsiaalpartnereid, mitte neid äh, nõrgendama. nii et siin on Refit väga oluline võttes arvesse seda survet, mida praegu, millal praegu seisavad sotsiaalpartnerid seoses majandus- ja finantskriisiga, me peame sotsiaalpartnereid äh, toetama ja tugevdama. sellepärast peaksid erandid VKE-del olema võimalikud ainult siis, kui need on õigustatud ja sotsiaalsest seisukohast äh, vastuvõetavad me peame andma selge signaali, et sotsiaalpartnerite omavahelised lepped, neid peab rakendama otsekohe. ja, ja me ei seda ei peaks äh, kuidagi tagaukse kaudu üritama õõnestada või, või mitte, või sellest äh, üritada kõrvale hoida, aitäh. ja siis Elizabeth Schröter, palun. köszönöm a szót, elnök asszony. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma lugesin selle raporti läbi ja pean ütlema, et meie nõustume raportis seisvaga ning sellest tulenevalt ei ole me teinud isegi muudatusettepanekuid mitte. me tutvusime samuti tehtud muudatusettepanekutega ja osasid neist me saame toetada, osasid mitte mis puudutab äh, töö- ja kollektiivlepingute direktiivi, siis äh, ECR-i arvamusega ma nõustuda ei saa. ülejäänu osas me nõustume osade ettepanekutega, teistega mitte. aga põhimõtteliselt me oleme tekstiga nõus. me arvame, et tegemist on õige suunaga ning kui võimalik, siis tuleb eh, iga hinna eest vähendada halduskoormust selleks, et oleks võimalik ellu rakendada olulised normid. niisiis. ja mis puudutab veel ECR-i ettepanekut, seekord me neid ei toeta. vahel me saame seda teha, aga seekord nii see ei ole, aitäh. Euh, Elizabeth Schröter. Elizabeth Schröter. ja, jah, ma, mind huvitaks ka, millised muudatusettepanekud toetab äh, raportöör, aga tahtsin veel dokumendi enda kohta öelda, et mul on probleem selle programmiga. eriti, mis puudutab töövõtjate kaitset, sest äh, siin ähm, võetakse aluseks justkui, et et, et kaitsetöövõtjatel peaks olema erinev olenemata sellest, kas tegemist on VKE-dega või suurettevõtetega, aga see ei ole ju mõeldav. töötervishoid ja töövõtjate kaitse, seal ei tohiks ju olla mingeid erinevusi olenemata sellest, kus inimene töötab, kui nad ometigi teevad sarnast tööd ja on oluline, et kogu Euroopas ei oleks siin erinevusi. sellepärast on minu jaoks oluline, et see tuleksid selgelt välja. et me ei ole arvamusel, et Euroopa Liit siin reguleerib liiga palju, vaid peab välja tulema, et on vaja ühtset standardit kogu Euroopa Liidus, kaalusleping annab meile sellise ülesande ja siin ei saa olla erinevust väikeste ja suurte ettevõtete puhul sest äh, see, et töötajate tervist kaitstakse, see tuleb ju juba aluslepingutest välja. et see on põhiõigus, sellepärast on tegemist väga olulise äh, muudatusettepanekuga ja ma loodan, et raportöör ka toetab seda. Alejandro Cercas Alessandro Serkas. proua esimees. tihtipeale on parem ju ikkagi üritada pigem ennetada, kui pärast siis juba ravida. nii et selles mõttes praeguses kontekstis ja praeguses väga sügavas majanduskriisi kontekstis on äh, sellised küsimused eriti olulised, võib juhtuda, et tekib Euroopa Liidus ka üks suur poliitiline kriis, nii et kui me siin Euroopa Parlamendis ja ka mujal jätkame nii, et selle asemel, et anda siis kodanikele turvatunnet ja seista hea nende põhiõiguste eest, liigume me pigem tagurpidi siis läheb ju olukord alle ainult hullemaks. osad parlamendisaadikud siin ei ole küll Euroopa sõbrad, aga teised äh, seda ikkagi ka on. Nende eesmärgiks peaks olema toetada Euroopa humanistlikke väärtusi, aga see kõik on üks suur lõks, kui me räägime äh, paremast reguleerimisest, siis tegelikult äh, soovivad nemad aga täiesti kontrollimatut liberaliseerimist nii et lõppkokkuvõttes me ei ehita siin midagi, vaid hävitame järjepanu seda Euroopat. ei piisa ju sellest, et lihtsalt võtta üks valge paberileht ette ja hakata sinna kribama seda, mis pähe tuleb, meil on ju ikkagi oma ajalugu, meil on aluslepingud, meil on põhiõiguste harta, on konventsioonid, mille pooleks on ka Euroopa Liit, näiteks äh, ILO konventsioonid, nii et ei saa lihtsalt äh, siin julmalt hakata kirjutama, mis pähe tuleb ja hakata siin äh, lihtsalt ära kaotama kodanike õigusi siin loomulikult tuleb üritada ära kaotada kõik need aspektid, mis ei võimalda ettevõtetel tõhusalt toimida, aga samal ajal me ei tohi lubada seda, et me tegelikult astume hoopiski sammu tagasi Euroopa Liidu konsolideerimises ja kus me ei seisa hea väga põhimõttelise asja, nimelt Euroopa töötajate õiguste eest nii et äh, kui selline on see ideoloogiline joon siin raportis sees, siis äh, meie seda küll toetada ei saa, nii et tahaksin üles kutsuda ikkagi parlamendisaadikuid väga sügavalt järele mõtlema selle üle, mis kõikide meie kodumaal toimub. nii et kui te tahate, et kõik see jääb siin paremäärmuslaste ja ja euroskeptikute otsustada, siis jah, no laskem aga käia, aga me räägime siin ikkagi sotsiaalse Euroopa kahest alussambast. Äh, Merci äh.... aitäh. hääletus leiab aset homme. ma ei usu, et kommentaare väga palju veel teha oleks vaja ma oleks võib-olla pidanud ise midagi ütlema, aga jah, üllatav, et äh, siin muudatusettepanekutes, kui vaadata seda mida teise oktoobri teatis katab, siis lihas ja luustiku haigused ja nendealane ettepanek on tagasi võetud, midagi me selle kohta ei ütle, tõesti kahju. aga võib-olla jah, oleksin ise pidanud sellega tegelema. me hääletame nende muudatusettepanekute üle homme ning loodetavasti saame siis õigusasjade komisjonile oma poolse märguande ka välja saada. nüüd üheksas päevakorrapunkt. Sergio Gutierrez, Prieto tutvustab meile kolmekümmet muudatusettepanekut, mis tema omaalgatuslikule raportile, arvamusele tehti, see on mõeldud Econi komisjoni jaoks ja teemaks on Euroopa majanduse pikaajaline rahastamine. palun, härra raportöör. suur tänu, proua eesistuja. esiteks tahaksin ma tänada minu kaaslaste tööd nende muudatusettepanekute osas, mis tegelikult lausa muudavad paremaks selle esialgse ettepaneku mõningaid aspekte me üritame ju jõuda kompromissideni, kuid samas tahaksin siin tuua välja ka mõningad aspektid, mis minu arvates on eriti tähtsad ja mis on eriti esile kerkinud kogu selle protsessi käigus ning tahaksin ka siin öelda välja paar mõtet. esiteks, see, et luua positiivne õhkkond selleks, et kinni pidada majanduse pikaajalise rahastamise eesmärkidest, siis eesmärgiks on ju loomulikult finantsturgude e-, stabiilsuse kasvatamine ning teiselt poolt see võib vähendada ka ettevõtete kulutusi ja seeläbi lihtsustada töökohtade loomist. samal ajal pikaajaline rahastamine see, et see siin raportis sees on, ei tähenda seda, et me nüüd oleksime täiesti lühiajalise rahastamise vastu. vastupidi, meie arvates lühiajaline vabandust, pikaajalise rahastamisse panustamine võimaldab korrigeerida siin seda viga, mida me oleme viimastel aastatel näinud. nimelt, et rahastatakse majandust lausa väga-väga lühiajaliselt ja see on tegelikult soodustanud äh, pigem finantskapitali kasvamist, mitte aga tootliku kapitali kasvamist. vastutustundlikud avalikud võimuorganid peaksidki sellepärast panustama just nimelt pikaajalisse rahastamisse. ja sellepärast muudatusettepanek number kaksteist on siin eriti asjakohane, mille on esitanud proua Kasteks. siin viidatakse äh, Euroopa Liidu digitaalsektorile, tööstussektorile, industrialiseerimisele laiemalt, siin on öeldud, et see peab olema Euroopa Liidu kui terviku üks olulisemaid eesmärke ja igasugused rahastamismehhanismid ja stiimulid, mida selleks saavad pakkuda avalikud võimuorganid, peab just nimelt selle poole püüdlema ja siia lisatakse siis uus lõige, öeldes, et seda tüüpi stiimuleid ei tohiks kuidagi kahjustada Euroopa Liidu otsused. edasi, olulised on kõik need muudatusettepanekud, mis teevad meie teksti paremaks, näiteks viidates VKE-de rahastamise puudusele ja me räägime siin küll ka erinevustest, mis on, eksisteerivad erinevate, äh, olenevate siis ettevõtte suurusest ja liikmesriigiti, nii et see vahe võib olla neli kuni kuus protsendipunkti, siis ütlesin, meile jaoks on olulised ka alternatiivsed rahastamisvahendid, kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti seda tüüpi kapitalist on tegelikult suurettevõtete kasutada ja lõppkokkuvõttes on väga tähtsad ka kõik need muudatusettepanekud, mis nendele probleemidele just nimelt lahendust otsivadki. nüüd loomulikult VKE-d sõltuvad hetkel oluliselt pangandussektorist, seitsekümmend protsenti nende rahastamisvahenditest tuleb just nimelt traditsioonilisest pangalaenude süsteemist, meie arvates on see protsent liiga suur, seda tuleks üritada vähendada. samal ajal peame tähtsaks ka seda, et finantseerimismehhanismid ei tekitaks mitte vaid uusi laenukohustusi, vaid samal ajal võimaldaks juba olemasolevaid laenukohustusi ümber finantseerida. veel üks oluline muudatusettepanek, mis nõuab suuremat koordineerimist ja mitte ühtsustamist erinevate liikmesriikide vahel ja nõuab ka seda, et mida saab teha, et komisjon peaks uurima seda, mida saab tema ära teha selleks, et parandada koordinatsiooni liikmesriikide vahel. nii et ma arvan, et siin on alus olemas selleks, et sellest saaks hea raport, kõik muudatusettepanekud rõhutavad, süvendavad neid punkte, mis esialgses ettepanekus nii ehk naa sees olid ja ma usun, et me jõuame siin üsna suure konsensuseni arutelu jooksul ning ka järgnevate äh, hääletusele eelnevate päevade jooksul. suur aitäh, Sari Essaia ja tema asendab äh, vist vist Rahvapartei või variraportööri Range Reinat ja siis Filipinio, äh, palun. aitäh, proua esimees, head kolleegid. tahaksin oma kolleegi nimel tuua välja tema seisukohad selle dokumendi kohta. esiteks äh, sooviks ta välja tuua mõned äh, aspektid, mis puudutavad äh, pikemaajalist, pikaajalist rahastamist puudutavat arvamust. see on üks olulisemaid arvamusi, mis meie komisjon on pidanud viimasel ajal välja andma ja see on ja see on väga suur samm edasi, et leida kokkulepe ühise strateegia suhtes, mis aitaks majanduskasvu taastada. Need kolmteist ähm, muudatusettepanekut, mis on esitatud, neist suur osa on seotud sellega, et pikaajalist rahastamist seostatakse VKE-dega ja mitte pankadest tuleva rahastamise võimaluse andmisega neile samuti on siin oluline ähm, riiklike fiskaalpoliitikate ja pikema, pikaajalise rahastamise strateegia seastamine. et kaitsta töötajaid, on vaja luua nende jaoks keskkond, mis võimaldab leida töö ja seda põhiliselt meie majandused taaskäivitamise läbi ja majandustegevuse eh, hoogustamise läbi. suur osa neist muudatusettepanekutest eh, puudutavad eh, ühtesid ja samu teemasid ja see lisab kindlust, et on võimalik leida kompromiss fraktsioonide vahel. et suur tänu kolleegi nimel, aitäh! Phil uh, <clears throat> uh. Benjon, aitäh, esimees! ma arvan, et see arvamuse projekt oli väga põhjalik ja saan sellega suures osas nõustuda. sellepärast esitasin vaid mõned üksikud muudatusettepanekud. esiteks ma arvan, et on oluline keskenduda pikaajalise rahastamise eelistele, mitte niivõrd lühiajalise rahastamise puudustele. nii et äh, olen teinud mõned muudatusettepanekud, et rõhuasetust muuta, mis puudutab põhjenduspunkti A edasi, ma arvan, et mis puudutab äh, pikemaajalist äh, orienteeritust fina-, finantsi- või ähm, investorite poolt, siis äh, ähm, jällegi ma arvan, et, et peaks keskenduma rohkem sellele, millised on pikaajalise rahastamise positiivsed küljed. nagu ka juba mainisin, ma arvan, et oluline on siin ka rõhutada innovatiivseid äh, rahastamisvõimalusi ja ka seda, et tarbijad ja kodanikud saavad sellest kasu. nüüd kolmandas äh, lõikes tegin äh, ettepaneku, et siit kustutada viide kinnisvarale, ma mõistan Hispaania perspektiivi ja ma mõistan ähm,, miks raportöör on siin sellise viite toonud, aga ma arvan, et ja et kinnisvarasektor võib tekkida uue mittetoodliku mulli, aga ma arvan, et siin on ka teatavat potentsiaali. ja sellepärast ma arvan, et ei tohiks siin öelda, et kinnisvara ei võiks tuua kaasa kasvu selles valdkonnas. nii et ma arvan, et kinnisvarasektorit ei peaks välja jätma tulevasest rahastamisest ja äh, mis puudutab neljandat lõiget, äh, mis ütleb, et äh, VKE-de juurdepääsu investeerimisfondidele tuleks hõlbustada, kui ma ei eksi, siis raportöör oli sellega nõus no.. suur aitäh, kas keegi soovib veel sõna, kui ei, siis proua Sarjesaja annab sellest teada ka raportöörile ühesõnaga, kas keegi soovib veel sõna? tundub, et mitte, sel juhul võib-olla raportöör tahab uuesti sõna võtta, palun. suur aitäh, tahaksin tänada kahte sõnavõtjat, põhimõtteliselt oleme me nõus, nagu eelkõnelejad ka ütlesid, tõesti väga oluline nagu esimene sõnavõtja ütles, tuleb leida ka pangandussektori välised rahastamisvahendid, nagu ma ütlesin, siis liiga suur hulk ettevõtteid sõltub hetkel traditsioonilistest rahastamisvahenditest ja tuleb olla ka innovaatiline uute mehhanismide kasutuselevõtu kontekstis Euroopa Liit selles mõttes on erinevas positsioonis teiste maailma majanduspiirkondadega. ja tegelikult see eh, kinnisvarasektori küsimus ei puutu mitte ainult Hispaaniasse, mitte ainult Hispaanias ei olnud kinnisvara mull, vaid tegelikult see oli nii ka teistes Euroopa Liidu piirkondades ja ka teistes eh, piirkondades üle terve maailma. kinnisvarasektoris toimunu näitas meile ka seda, et peaks keskenduma rohkem näiteks sotsiaalelamutele, aga siin on ka mitmeid nüansse erinevates muudatusettepanekutes, mille esitas härra Benjon nii et siin on muudatusettepanekuid, mis kindlasti meie arvates teevad seda teksti oluliselt paremaks. suur aitäh! hääletame, vabandust, vaatame kompromissmuudatusettepanekud läbi viiendal detsembril, hääletama üheksandal detsembril ja Majandusasjade Komisjon hääletab selle üle kahekümnendal jaanuaril. see päevakorrapunkt on nüüd läbi vaadatud ja lähme siis edasi kümnenda päevakorrapunkti juurde ja siin annan sõna uuesti Martin Kastlerile, kes peab tutvustama siis seda kahtekümmet seitset muudatusettepanekut, mis on esitatud tema arvamusele, mis on omakorda esitatud siis IMCO raporti muutmiseks. Teil on sõna suur tänu. usun, et saan teha lühidalt. kõigepealt suur tänu kõigi kahekümne seitsme muudatusettepaneku eest siin ei, kindlasti ei teki mingit konflikti, neid võib jagada kolme suurde rühma, esiteks on siin juttu mobiilsetest töövõtjatest, nende probleemidest siseturul, teiseks need küsimused, mis puudutavad äh, inimesi, kellel on teatud äh, piiranguid ja ähm, veel üks küsimus on mobiilsete töövõtjate puhul, et kuidas äh, käia ümber pensioniküsimustega, üldse sotsiaalkindlustuse küsimusega. ja töösuhted, kus siis äh, sotsiaalkindlustus on kohustuslik, kuidas Solviti kaudu siin konflikte lahendada? ma usun, et Solviti instrument on üldiselt liiga vähe tuntud, seda kasutatakse liiga vähe. mõned kolleegid ka rõhutasid seda veel kord, äh, ma hea meelega sellega võtan üle äh, et siin on vaja paremaid äh, kommunikatsioonivõimalusi. üks kolleeg tegi ka ettepaneku, et äh, Euroopa kodanike aastal ka veel korraldada vastavaid äh, üritusi, et siis reklaamida rohkem Solviti instrumenti. nii et kakskümmend seitse muudatusettepanek, ma usun, et siin saab koostada kolm või neli kompromissi ja ma loodan, et kõik fraktsioonid Äh, kõikide fraktsioonidega jõuame ka kokkuleppele. selle arvamusega tahame ju seda instrumenti, solvitit äh, nii-öelda reklaamida ja kutsuda kõiki üles seda kasutama, eelkõige kui ma mõtlen siin proua Jaslovetska raportile, mis kahjuks ei ole veel valminud, kõik need sotsiaaldumpingu teemad Need on ju tegelikult siin konfliktide lahendamise mehhanismi Solviti kaudu saab neid paremini käsitleda ja sellepärast oleks mul hea meel, kui me suudame siin leida kompromissi. et Solvitit saaks veel avalikkuses äh, nähtavamaks teha, et kodanikud ei peaks alati pöörduma kohtu poole, vaid neil oleks võimalik äh, saada toetust sellise võrgustiku kaudu, ilma et see tekitaks suuri kulusid, aitäh. suur aitäh, kas keegi soovib sõna? proua Baldacchino, kas keegi veel? härra Benjon pärast suur aitäh! mina saan öelda sama, mida raportöörgi juba ütles. me toetame enamike muudatusettepanekutest, mis siia esitatud on. paljud muudatusettepanekud on suunatud Solviti võrgustiku nähtavuse suurendamiseks nii äh, internetis kui ka mujal ja seda läbi selle sidumise teiste võrgustikuga. see tuleks siduda ka sotsiaalkindlustussüsteemi puudutavate portaalide ja teiste sarnaste portaalidega. lõppkokkuvõttes on oluline olla ikkagi lähedal kodanikule, sest et kodanikele peab ju solvita kasu tooma ja seepärast saame ka täiesti kindlalt väita, et me saame seda toetada L. see teenus peab olema nähtavam, sest et nii see ka toimiks paremini. ühtlasi on siin arvamuses huvitav ka see, et siin väidetakse, et liikmesriikidel on võimalik solviti süsteeme kasutada ka siseriiklikult ja jällegi see parandab seda lähedust just nimelt kodanikuga. nii et põhimõtteliselt me saame seda toetada, seda arvamust, kuid me sooviksime siiski siia veel mõned muudatusettepanekud sisse võtta. nii oleks võimalik et siseriiklikult saab edasi hallata neid süsteeme, mis praegu riikides ka juba töötavad. igal juhul tuleb meil jõuda kompromissini, muuhulgas piiriüleste tööjõuküsimuste osas, nagu raportöör ka ütles, erilist tähelepanu tuleb pöörata just nimelt ligipääsetavusele ei tohiks toimuda absoluutselt mingisugust diskrimineerimist ei internetileheküljel ega selle teenuse osas laiemalt. puudust, vabandust, puuetega inimestel peab olema täielik ligipääs sellele teenusele. ma usun, et me suudame jõuda kokkuleppele ka Solviti osas lõppkokkuvõttes on ju eesmärgiks pakkuda paremat teenust kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. suur aitäh ja Phil Benjon, palun. suur tänu. ma räägin praegu Marian Harkini nimel, ta vabandab, et ta täna kohal viibida ei saa. Marian tahaks tänada raportööri tubli töö eest selle arvamuse osas, ta on põhimõtteliselt nõus kõikide muudatusettepanekutega, tervitab härra Baldacchino muudatusettepanekuid, muuhulgas solviti rahastamise osas, ühtlasi ka toetab ta üle-euroopalist lähendamist härra Papadopoulou muudatusettepanekus ja ka riikidevahelise vaidluste lahendamise võrgustiku muudatusettepanekuid on vaja sidusat lähenemist üle terve Euroopa Liidu ning solvid peab olema äh, tuntum Euroopa kodanike seas, sellega on Marian Harkin nõus. ühtlasi toetab ta ka proua Jaslovetska muudatusettepanekuid ja samuti härra Bulani muudatusettepanekuid kampaanias aastal kaks tuhat neliteist ning ootab suure rõõmuga võimalust koostööd teha variraportööridega ja raportööriga. suur aitäh! härra Kastler, kas te soovite uuesti sõna? suur tänu. ja suur tänu ka selle eest, et te nii tempokalt olete oma seisukohti ette kandnud eriti äh, proua Harkini seisukohti kuulsime siin väga kiirelt. ma arvan, et me oleme kõik ühel nõul, et äh, kodanikud ei tunne piisavalt äh, laialdaselt äh, seda vaidluste lahendamise instrumenti. nii et ähm, selle tuntus on suureks probleemiks, ma olen täiesti nõus ja see on minu jaoks ka oluline, et see Solviti algatust, seda ka veidi detsentraliseerida. liikmesriikides toimub Solvit Regio Äh, projekte, et siis seda võrgustikku veel natukene tuua lähemale kodu, kodanikule ja suurendada ka selle tuntust. nii et äh, suur tänu ka, et mainisite Solidareegiat ja et seda toetate, aitäh! suur aitäh! muud kompromissmuudatusettepanekuid sellesse teksti arutame me seitsmeteistkümnendal detsembril ja hääletama ja hääletusel lähevad need kohe pärast seda. see päevakorrapunkt on siis nüüd läbi. ja jõuame nüüd päevakorrapunkti number kaksteist juurde. Ehm, ehm. annan sõna Phil Benjonile kes äh, tutvustab kahtekümmend kahte äh, kompromissmuudatusettepanekut. tegemist on siis töötajate finantsosalusega ettevõtte tuludes ja nüüd annan siis koosoleku juhtimise üle meie aseesimehele Elizabeth Schröterile yes, uh,. Um, we... suur aitäh! proua esimees, esimene variraportööride kohtumine leidis aset eelmisel nädalal ja järgmine jääb aset homme. me saadame ringi ka selle või saadame teile kõigile laiali ka selle juba ajakaastatud kompromissmuudatusettepanekute ettepaneku täna õhtul enne homset kohtumist. esiteks ma tahaksin tänada kolleege, tegemist oli väga konstruktiivse esimese variraportööride kohtumisega, me suutsime väga lühikese ajaga kõik need kompromissmuudatusettepanekud läbi võtta ja enamik kolleegide muresid siin ettepanekutes ka kajastuvad ka ja kindlasti jäävad nad sinna sisse ka juba järgmises versioonis. enamik nendest tegelikult olid väga lihtsad, leidsime väga kergesti siia sobiva sõnastuse. minuni on jõudnud kaks D ja V osas äh, sõnastus muudatusettepanekud sotsiaaldemokraatidelt ja rohelistelt. nüüd siin on sõna sees invite ehk üles kutsuma. kui see sõnastus ja selliseks ka jääb, siis on võimalik töötajatel valida, neil on võimalik valida ka mitte osalemine. nüüd siin on mõned aspektid, mille osas meil on vaja veel asja arutada ja ootan huviga siin ka kolleegide kommentaari, muuhulgas see kon-, jao kakskümmend üheksa režiim, ma loodan, et muudetud kompromissidega saavad kolleegid nõustuda ja ootan huviga homset koosolekut Ja, die nächste Rednerin ist Evelyn Re-. järgmisena Evelyn Reikner, palun. aitäh, proua esimees. ütlen kohe ära, et tänan raportööri, kes töötab väga konstruktiivselt ja sellepärast saan teha ka üsna lühidalt. ta mainis seda, et suurim probleem on ilmselt kahekümne üheksas režiim. me olime alguses väga entusiastlik, ettepanekud, mis puudutavad tulevikuperspektiive, aga kui vaadata seda realistlikumalt, siis tundus, et äh, selle võimalused üha kitsenevad, mis puudutab kahekümne üheksandat režiimi. praegune sõnastus on, ei ole minu meelest äh, või selles ei oleks väga, väga mõistlik kahekümne üheksanda režiimi mõttega siin nõustuda. me veel mõtleme sõnastusele, et see ei kõlaks liialt negatiivselt, aga minu meelest äh, on see, see suund, mille peaksime valima. nüüd äh, saatsin äh, ju ka sõnastusettepaneku, mis puudutab kompromissettepanekut E ja, ja V ja aitäh, et võtsite end arvesse, ma olen kindel, et leiame siin äh, kompromissi ja lõpetuseks veel märkus. Sari Saie ja minu äh, muudatusettepanek. nimelt, äh, mis puudutab muudatusettepanekute kakskümmend neli, kakskümmend viis asendamist kompromissettepanekus on siin lõpus selline sõnastusettepanek, millega ma ei ole nõus ja tahan seda öelda välja nimelt on siin kirjas these effects can be enhanced by stable and functioning institution of workers involvement und dann geht's weiter edasi noting that employees do not necessarily have specialist skills in the executive sphere or in enhancing intercompany competition ich erwähne das ja toon selle eraldi välja sellepärast et ma tahaksin rõhutada, et siin ei ole tegemist ainult töövõtjatega, kellel võivad puududa mingid oskused, vaid tihtipeale ka tööandjad. ja muidugi on ka töövõtjaid, kellel need oskused on olemas, nii et ma ei taha, et siin tekiks mulje, et äh, siin on sellised erinevused oskustes ja ma arvan, et me peame siin ka leidma ähm, jõudma üksmeelele, aitäh. aitäh, järgmisena härra Kastler. ma tahaksin ka oma fraktsiooni poolt tänada raportööri ja tahaksin viidata ühele aspektile, nimelt see kahekümne üheksas režiim. me ei tohiks siin tekitada konflikti, vaid me võime seda kahekümne üheksandat režiimi ka näha kui lihtsalt head tava, äh, lihtsalt võimalust alternatiivi kahekümne kaheksandale režiimile, nii et äh, see vabatahtlik, äh, see peaks olema vabatahtlik režiim neile ettevõtetele, mis soovivad seda järgida. ja võib-olla, et see, see ei tohiks olla mingi sund, vaid see võiks olla lihtsalt võimalus. ja äh, aitäh ka koostöö eest! aitäh, rohkem sõnavõtusoove ma ei näe, nii et veel kord härra Benjon arutelu lõpetuseks. jah, mul on ainult üks kommentaar proua Regnerile. kui vaadata seda sõnastust, siis äh, me oleme tegelikult ümber sõnastanud selle osa, mis puudutab äh, oskusi, nii et ma loodan, et saate sellega nõus olla ma ei taha muidugi kahekümne üheksandat režiimi täiesti kõrvale heita, ma lihtsalt arvan, et me peame sellele viitama üldisemal viisil, mis puudutab just ettevõtteid, kes soovivad piiriüleselt tegutseda. ja parim tava on seal muidugi ka hõlmatud ja siin äh, peaks see viide siiski jääma kahekümne üheksandale režiimile, me püüame siin kõik need äh, arvamused, kõik, kõik, kõik kolm fraktsiooni, kes praegu selles arutelus osalevad, ma loodan, me jõuame mingile, nendega mingisugusele kokkuleppele. kui me ei leia seda kokkulepet, siis ei, aga ma tõesti loodan, et siiski õnnestub. nii ma arvan, et me kõik jagame seda lootust, et me jõuame kokkuleppele. pean veel ütlema, et aega on, sest hääletus selle raporti üle ei toimu mitte homme, vaid alles viiendal detsembril. nii et teil on veel aega jõuda kokkuleppele ja täiskogul ilmselt ja täiskogul jääb see ilmselt jaanuaris või veebruaris ja sellega lõpetaksin selle päeva korrapunkti arutelu. siis on kolmeteistkümnes päevakorrapunkt, aga praegu me sellega ei tegele, nimelt see lükati edasi homsele hommikule. ja siis viimaseks päevakorrapunktiks homme. ja me leppisime nii kokku ka raportööriga, et homme lõuna ajal on see siis viimane päevakorrapunkt, nii et tänase istungis on sellega lõpetada ja soovin teile head õhtut!